parlamendipoolne panus äh, oleks äh, kooskõlas nõukogu ja komisjoni ideedega. aitäh, äh, järgmine istung homme kella üheksast alates ja programm on loomulikult kättesaadav Euroopa Parlamendi internetileheküljel. tänane istung on lõppenud, aitäh kõikidele!